God morgon och eh, varmt välkomna till tere hommikust! ma tahaksin tervitada teid hommikusel komitee koosolekul. jätkame oma arutelusid. tervitus kõikidele, kes on kohale tulnud. aga eriti tahaks ma tervitada meie kohale kutsutud eksperte, kes räägivad sellest poliitikavaldkonnast, mida me käsitleme üheksa ja üheteistkümne vahel. nimelt me räägime eh, soolisest võrdõiguslikkusest ja sellest, seda edendavatest meetmetest noorte kuritegevuse vastu võitlemisel. Eh, selle kohta on ka raport ja raportöör on Anna Zaborska kahjuks pean ma teile rääkima sellest, et meie programm on veidikene muutunud. programm on teil käes. aga kahjuks äh, professor Christian Pfeiffer, kes oleks olnud äh, meie tänane esimene ekspert, kes sõna saab, tema ei saanud täna kohale tulla. tal oli probleem ning ma siis äh, tahan teile teavitada, teid teavitada sellest väikesest muutusest programmist ja sellepärast me lihtsalt muudame natukene tegevuste järjekorda selles programmis, mis meil on ning ma kõigepealt annaksin sõna siis raportöörile proua Anna Saborskale, kes eh, tutvustab oma töödokumenti ja siis pärast ja siis pärast saab sõna meie külaline ning ma loodan, et meil jätkub, järgneb sellele ühisarutelu. kõigepealt eh, proua Anna Zaborska, palun, sõna on teil. aitäh, proua esinaine. lugupeetud kolleegid, lugupeetud eksperdid ja kallid külalised. ma tervitan teid iseenda nimel sellele kuul-, sellel kuulamisel. ja sellel kuulamisel arutame me noorsookuritegevust ja seda, kuidas seda mõjutab Euroopa Liidu õigusloome, mis puudutab naiste ja meeste võrdõiguslikkust. ja kuidas selliste poliitikate abil on võimalik piirata noorte kuritegevust kõigepealt tahaksin tutvustada oma töödokumenti ja selle alguses olen ma tõstatanud mitu küsimust. kõigepealt olen ma küsinud, kas vanemad teavad, kus parasjagu viibib nende laps ja olen küsinud poliitikutelt, kas võrdõiguslikkuse alased poliitikad, mis kaitsevad naiste ja meeste võrdõiguslikkust, tegelikult aitavad kaasa võitlusele noorte kuritegevusega aidates koguda vajalikku kapitali, sealhulgas sotsiaalset kapitali ja tugevdades vanemlikku vastutust. naiste õiguste komisjon on juba eelmises, eelmise perioodi jooksul aastatel kaks tuhat neli kuni kaks tuhat üheksa, täpsemalt siis aastal kaks tuhat seitse, võtnud vastu ühe raporti, kus räägitakse, milline on naiste mõju perekonnaelule ja ühiskonnale ja muuhulgas ka noorsookuritegevusele ning toona, kahe tuhande seitsmendal aastal organiseerisime samasuguse kuulamise ja mul on väga kahju, et professor äh, Pfeiffer, kes tookord sai kohal olla, see oli siis kolme aasta eest, ei saanud kahjuks tulla täna. vägivaldsed kuriteod, mida toime panevad noored sagenevad järjest ja need on hirmuäratavad, sest sageli on need kuriteod väga brutaalsed, neis osalevad isegi väga väikesed lapsed ja kahjuks aina rohkem ka tüdrukud. kõige sagedasemad kuriteod on siiski varavastased teod, aga lapsed mitte ainult ei varasta ja rüüsta, vaid paraku nad ka tapavad ja vägistavad. ja lisaks on teisi äh, vägivaldseid tegusid. kes äh, siis vastutab selle vägivalla eest, mida panevad toime lapsed? kas äh, me võime süüdistada televiisorit, erinevaid saateid või öelda, et süüdi on internet ja võrguhaldajad või siiski lapsevanemad ja kool? kuritegevuse uurijad on välja toonud erinevaid põhjuseid ja enamik faktoreid on seotud kahe põhjusega. esiteks keskkond ja teiseks isikuomadused. väga raske on öelda, kumb neist on tähtsam ja raskem on ka, raske on ka öelda, mis on põhjus ja mis on tagajärg. mis puudutab perekondlikku tausta, siis riskifaktoriteks on ebatäielik perekond, vähesed ressursid, vanemliku hoolitsuse või ka armastuse puudumine ning tihti ka füüsilise karistuse kasutamine raport, mida olen praegu kirjutamas ja mille alusel olen koostanud töödokumendi, räägib vastastikustest suhetest ja siin on kasutatud kogemust ja ka teadusuuringuid, mis näitavad, et need noored, kes lähevad pahuksisse seadusega ja ei suuda alluda ametivõimudele. Neil on olnud probleeme ka kodus, tähendab, noorsookuritegevus on seotud vanemliku võim-, võimekuse ja vastutusega ning ähm, näiteks ÜRO, Euroopa Nõukogu, OECD, Maailmapank kui ka Euroopa Liit on kõik rõhutanud, et kõige esmane vastutus lapse arengu eest lasub siiski vanematel. vanemal on vastutus ja on kohustused. kuid teisest küljest on lapsevanema töö seotus sellega, kas noorest saab kurjategija või mitte, ka väga oluline faktor. poliitikud on tihti pööranud väga palju tähelepanu sellele, millised, millised varalised tingimused peavad valitsema kodus ja see on muidugi tähtis, kuid kui me tahame rakendada tõelist vanemlikku vastutust, kui me tahame anda vanematele paremad äh, tingimused, siis tuleb tagada, et naised ja mehed oleksid tööturul võrdses olukorras ning kumbagi ei diskrimineeritaks. me räägime alati vanemate õigustest ja nende kohustustest, kuid ilma, et ma süüdistaksin kedagi, tahaksin ma rõhutada, et kogu oma töödokumendis oma töödokumendis ei ole ma püüdnud kellelegi näidata näpuga või öelda, et noorte probleemid on tingimata ainult vanemate süü. ja ma ei ole öelnud, et just vanemad on süüdi selles, et noorte kuritegevus kasvab, kuivõrd kuritegevust põhjustavad väga mitmed erinevad faktorid ja seda on öelnud ka Maailma Tervishoiuorganisatsioon, ähm, mis on välja toonud nõndanimetatud ökoloogilise mudeli, kus on isikutasand, suhete tasand, rühmatasand ja lõpuks ühiskonna tasand. seega mõjutavad kuritegevust neli erinevat tasandit inimese ja tulevikumudeli sotsiaalse äh, kapitali areng on alati seotud äh, suhetega täiskasvanute vahel, ehk siis sellega, äh, kuidas suhtlevad omavahel ema ja isa või mismoodi suhtlevad erinevad põlvkonnad, kes noort kasvatavad. kui me tahame, kui me tahame aru saada, millised on väljakutsed tänastele noortele ja rohkem rõhutada vanemate vastutust, siis kõigepealt tuleb ikkagi vaadata kodus valitsevaid varalisi tingimusi. ja sellega seoses tekib mitmeid erinevaid küsimusi. kas naiste ja meeste võrdõiguslikkuse alased poliitikad ja programmid aitavad kaasa võitlusele noorte kuritegevuse vastu, kas nad aitavad tugevdada vanemate vastutust? ja suutlikkust vastutust võtta. teiseks, millistele tingimustele on vaja vastata, et oleks tagatud võrdne kohtlemine tööturul nii naistele kui meestele? sest äh, ainult nii on naistel ja meestel võimalik äh, adekvaatselt osa võtta tulevase, tulevaste inimeste tulevikupõlvkonna kasvatamisest. ma tahaksin rääkida ka nõndanimetatud äh, sentimentaalsest elemendist, mis puudutab äh, noorte äh, vägivalda seoses sellega, kuidas tekib ebastabiilsus perekonna sees. paljud vägivaldsed noored ei ole suutnud leida oma kohta ühiskonnas ning seetõttu on, võib öelda, et probleem seisneb ühiskonna sidususe puudumises, teiseks ühiskondlikud probleemid, näiteks piisav demokraatia puudumine, noored võivad äh, osaleda vägivaldsetes äh, liikumistes või meeleavaldustes ning äh, selle mõistmiseks peame me paremini mõistma demokraatia nõrkust noored on meie tulevik ja need noored, kes osalevad kuritegelikes äh, liikumistes või meeleavaldustes, siis äh, tihti on äh, need inimesed lihtsalt kaotanud oma koha elus ja seetõttu lähevad nemad ühiskonnale kaduma kui kasulikud inimesed. töödokumendis räägitakse ka sellest, et me peame andma ülevaate sellest, kuidas rahvusvahelised organisatsioonid on püüdnud noorte kuritegevusega võidelda, mismoodi nad aitavad üles ehitada inimressursse, sotsiaalset kapitali ja kuidas nad tugevdavad vanemate ja perekondade eh, vastutust. tugev perekond on kõige parem kaitse noorte kuritegevuse vastu ning eh, seda näitavad ka erinevate rahvusvaheliste institutsioonide dokumendid, kus käsitletakse seost eh, perekondliku teguri perekonnasuhete ja noorte kuritegevuse vahel rahvusvaheline noorsooalane dokument aastast kaks tuhat kolm annab meile üldise ülevaate sellest, kuidas noored äh, kõikjal elavad ja milline on nende kuritegevuse tase. ÜRO rõhutab äh, perekonna tähtsust eriti ja ütleb, et äh, olenemata kultuurilistest erinevustest erinevate rahvuste ja isegi tsivilisatsioonide vahel on selge, et need lapsed, kellel on piisav vanemlik hoolitsus, tõenäoliselt suurema tõenäosusega ei satu kunagi kuritegelikule teele. tihti on ka näha, et kui on konflikte, kui vanemad ei hooli lapsest piisavalt ja ei tegele temaga piisavalt ja laps peab juba varakult hakkama väga iseseisvaks, siis on ka suurem tõenäosus, et temast saab kurjategija, seda on näidanud ka ÜRO WHO on näidanud äh, samuti, kui tähtis on perekond, kui tähtis on vanemate vastutus ja see, et vanemad laste eest vastutaksid. ja siinkohal on täpsemalt öeldud, et vanemate koht lapse elus mõjutab otseselt äh, selle lapse mm, käitumise vägivaldseks äh, muutumist või muutumata jäämist eriti olulised on vanematevahelised või perekondlikud konfliktid siis, kui laps on jõudnud teismeikka ja lapse tulevikku mõjutab ka see, kui palju vanemad tema eest hoolitsevad. Euroopa Parlament on oma eelmises raportis käsitlenud ka seda, et kui vanemad lapsega piisavalt ei suhtle ja kui perekonnas ei ole piisavalt positiivseid eeskujusid, siis äh, tihti tuleb see sellest, et äh, peres puudub kas üks vanem või isegi mõlemad ja see võib ähm, mõjutada lapse sattumist kuritegelikule teele. nagu ma juba ütlesin, ei ole minu eesmärgiks süüdistada vanemaid, küll aga soovin ma et me üldiselt vaatleksime, kuidas kujuneb äh, turvatunne ja kuidas meil õnnestub saavutada sobivat sotsiaalset kapitali ja kasvatada sobivaid inimesi tuleviku tarbeks, võttes äh, arvesse vanemlikku vastutust. suur aitäh teile, proua esinaine, et andsite mulle sõna sissejuhatuseks, nüüd äh, kuulame ära eksperdid ja pärast seda soovin ma uuesti sõna, aitäh! Tack eh, fru Saborska för den här introduktionen. Suur tänu proua Saborska selle sissejuhatuse eest. Te rääkisite sellest töödokumendist, mis meil siin silme ees on. nüüd on meil võimalus kuulata ära, mida meie siia kutsutud ekspertidel on öelda. tahaksin lihtsalt teile meelde tuletada, et aega on meil piiratult nii et äh, viisteist minutit on antud igale eksperdile sõnavõtuks. nii et kõigepealt palun härra Gudrun Nordborg. ta on Rootsi kuriteoohvrite ameti soolise võrdõiguslikkuse ekspert. tere tulemast meie komisjoni ning ootame põnevusega teie sõnavõttu ning teie ekspertiisi. suur tänu, palun! visions to fight against youth crime. I also want to uh, ma tahaksin rääkida noortevastasest, noorte kuritegevusest ja kõigepealt öelda, et tegemist on väga keeruka ja mitmetahulise või mitmekihilise teemaga. Ähm, ma alustan uuesti. kõigepealt siis aitäh, et olete mulle andnud sõna ja aitäh, et te mind siia kutsusite. minu nimi on Gudrun Norben ja ma olen äh, olnud äh, õigusteaduste professor ja äh, lektor ja nüüd töötan ma vägivalla ohvritega ja neile kompensatsiooni määramisega. alates seitsmekümnendatest aastatest olen ma töötanud soolise võrdõiguslikkuse küsimustega erinevates sektorites. ma soovin tänada proua Anna Zaborskat tema ambitsioonika soovi eest võidelda noorsookuritegevusega. tegemist, nagu öeldud, on mitmetahulise teemaga ja seda tuleks käsitleda nii mitmel tasandil kui võimalik globaalselt, Euroopa Liidu tasandil ja liikmesriikide tasandil. kuid need teadusuuringud, millega mina olen tuttav, jätavad äh, siiski teistsuguse mulje kui need, mida kirjeldab Anna Grabowska töödokumendis. mina tahaksin endalt küsida, kas me keskendume siis nüüd soolisele võrdõiguslikkusele või perekonnale. kui me räägime turvalisest ja stabiilsest perekonnast, siis kas me peaksime vaatama vägivalda peresiseselt või seda, mis toimub väljaspool peret, ma arvan, et mõlemat, ning oma ettekandes soovin ma teile eh, selgitada oma seisukohti ja jagada teiega oma kogemusi ning äh, ma tahaksin ka küsida, milline on alusnorm meie kõigi jaoks. esimene küsimus. kas äh, sooline võrdõiguslikkus on tähtsam kui perekond? ma ei ole loomulikult vastu perekonnale ja selle tähtsusele, kuid äh, soolise võrdõiguslikkuse küsimust peresiseselt on minu jaoks väga oluline ja ma leian, et see on väga oluline ka laste seisukohast. see annab neile turvatunde ja austuse nii oma vanemate vastu kui laste vastu. kas me peaksime ennekõike otsima turvalist või stabiilset perekonda? ma leian, et turvaline perekond on olulisem kui stabiilne perekond. ma uurimistöödes on ka leitud, et kui meil on sooline võrdõiguslikkus perekonnas, kui äh, koos elavad inimesed või abikaasad on võrdsed, siis see loob stabiilse perekonna. seega siis, kui me rõhutame soolist võrdõiguslikkust, äh, kui meil on vähem äh, lahutusi, siis loomulikult sooline võrdõiguslikkus ei ole vägivaldne. vaadates vägivalda perekonnas siis on mul teine positsioon, kui on selles töödokumendis, sellepärast et eh, töödokument koond- ko,, suunab tähelepanu perekonnavälisele vägivallale. aga me peame vaatama ka, kuidas on vägivallaga perekonnas. ma olen veendunud, et me niimoodi leiame uusi võimalusi, uusi lähenemisviise nii peresiseselt kui pereväliselt on esikohal meeste vägivald. tavaliselt mehed on vägivaldsed oma abikaasade või naist- või laste suhtes, mida me, see on asi, mida me kõige rohkem näeme. see mõjub väga halvasti lastele, sest nad näevad seda vägivalda. lapsed saavad teada, et vägivald on olemas uurimised, uuringud näitavad, et peaaegu iga kord, eh, kui vägivald peres toimub, siis on lapsed sellest teadlikud. see mõjutab kahtlemata eh, last, sellepärast et tegelikult lapsed on esimesed ohvrid. äärmiselt negatiivne mõju nendele. vägivaldne perekond või kui inimesed kasvavad üles vägivaldses perekonnas, siis see õpetab poisse kasutama vägivalda võimu näitamiseks ja tüdrukud õpivad, kuidas nad peavad olema alandlikud. see tekitab samamoodi tohutuid sotsiaalseid ja terviseprobleeme. see maksab kallilt nii inimesele kui ühiskonnale. seega ma soovitaksin siis äh, toetada seda, et pigem mingu inimesed lahku, eragu, äh, elagu eraldi, kui mees ei suuda kuidagimoodi teisiti kui vägivaldselt äh, rahuldada oma domineerimisvajadust. ja kui lahutus on, siis on vaja pärast lahutust või eh, lahus elamist tugevdada mehe rolli vanemana, sest muidu lapsed jäävad ilma isata. ja nüüd olukord pärast vägivaldset suhet on niisugune, mis eh, vajab eh, Eh, majanduslikku toetust, sest tegelikult eh, lastel ja mm, naisel on olnud väga kurvad kogemused. ma arvan, et niisugune peaks olema see mm, suund ning eh, uurimised näitavad, et et ühe vanemaga perekonnad on riskigrupis, aga tegelikult eh, me peame vaatama, eh, kuidas on asi ka perekonnas ja me peame toetama selle pere mittevägivaldset osa. meil on loomulikult ka ühiseid momente. nimelt reformide ja hea praktika osas. proua Zaborska siin nimetas, et on vaja võidelda eh, peresisese vägivallaga ja siin eh, tuleb eh, sisse ka mm, füüsilise karistuse mõiste. Rootsi oli esimene maa, kus seitsmekümne üheksandal aastal keela, keelati ära eh, laste füüsiline karistamine. kakskümmend viis maad on niisuguse liikumisega ühinenud, meil on toetus ÜRO-lt ning üle maailma läbi viidud uurimised näitavad, et see on kõige olulisem preventiivne tegevus vägivalla vastu. ja loomulikult on oluline arutada, millised võiksid olla alternatiivsed eh, konflikti lahendusvormid. ma tahaksin rõhutada ka seda, et Ehm, vanemapuhkus on väga oluline, see oli oluline reform ja ehm, nii palju, palju kui võimalik peaksid ema ja isa eh, tegema seda koos, sest emadust vaadatakse eh, nagu kohustusena, ema käest nõutakse väga palju, tal on ranged normid, aga tundub, et eh, isade puhul on tegemist vabatahtlikkusega. ma arvan, et me peame püüd-, suutma kasvatada mehi headeks isadeks. ma jätkaksin nüüd soolise võrdõiguslikkusega teistel tasamitel, tasanditel. ma räägiksin siin lapse hooldusest kuni ülikoolini välja. tegemist on väga laialdase valdkonnaga. aga kui noored inimesed äh, sadavat korda kuriteo, siis peaks olema võimalus ka vahendustegevuseks. sellepärast, et noor inimene saaks aru, mida tema kuritegu kaasa toob ja paljudes maades on olemas niisugune vahendus, eriti kui asi puudutab äh, noori kurjategijaid ja kui tõesti kuritegu korda saadeti ja kui ta on valmis eh, ohvri ees vabandama, siis see eh, aitab tal mõista, milline on tema kuriteo mõju ja see peaks olema ka samuti väga oluline selleks, et võidelda tulevase kuritegevusega. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu ka eh, ettepanekule, mis pärineb Stockholmi politseiülemalt. tema ütleb, et vaja on eh, koondada tähelepanu poistele ja eriti riskigrupi poistele ja tema nimetab neid projektipoisteks. see on tegelikult esimene kord, kus me toetame poisse, eh, kus sellise stereotüüpse mehelikkuse vastu astutakse ning kus ka tõepoolest midagi ära tehakse poiste aitamiseks. mulle tundub, et mehelikkus on probleem. aga kui mehelikkus on norm, siis on tegelikult väga raske näha, et mehelikkus on probleemiks aga tegelikult see on probleem, kui me vaatame eh, üleüldiselt eh, kuritegevust, siis eh, mehed ja poisid on statistikas ikka kõvasti eespool. ka noorsookuritegevus tegelikult varjab seda fakti, et enamus kurjategijatest on poisid. kui me võitleme vägivallaga ja kuritegevusega, siis eh, me ei saa pidada mehelikust normiks. me peame leidma midagi muud. mingisugune naiselikkus oleks öö, eh, alternatiiviks. Põhjamaades üks eh, professor formuleeris niisuguse asja nimelt naiste elu konteksti tuleb tugevdada, anda talle eh, õiguslik eh, alus eh, ja selle alusel peaks muutuma prevaleerivaks nii-öelda naiselik norm. selline peaks olema seaduse vaatenurk aga ma arvan, et tegelikult on veel teised normid ja väärtused, eh, mis eh, on väga olulised. üks teine eh, uurija, Catherine McKinnon, on rääkinud samal teemal. ta ütleb, et iga seaduse taga on kellegi elukogemus. seadus ei käi kunagi elust ees, elu on ikka alati esimene ja küsimus nii poliitikas kui ka ajaloos ja sellepärast ka ähm, seadusloomes on see, kelle äh, kogemused on loonud need ähm, erinevad seadused. ja sellepärast ma toongi välja seaduse sideme vägivallaga ning selle, et me peaksime rohkem äh, koondama oma tähelepanu naiste kogemustele ja ka laste kogemusele. suur tänu! stort tack till eh, Mrs Nordborg. suur tänu teile. suur tänu proua Nordborgile tema panuse ja, ja tutvustuse eest. Läheme nüüd edasi oma päevakorraga ning annaksin nüüd sõna proua Elisa Mannale tema on Censise äh, kultuuripoliitika osakonna juht Itaalias, nii et tere tulemast meie komisjoni ja teil on sõna, palun. Grazie eh, Mrs Benson, eh, per me on grande piacere intervenire a questo incontro eh.... suur tänu, proua Svensson, mul on tõepoolest väga hea meel esineda tänasel koosolekul mina tulen eh, uurimiskeskusest, mille nimi on Sensis, me tegeleme noorte inimestega, eh, tegeleme üleüldiselt kultuuri- ja meediapoliitikaga. ma kuulasin seda väga huvitavat ettekannet selles, kuidas erinevad sotsialiseerumisvektorid mõjutavad inimese mõttemaailma mis puudutab Itaaliat, siis eh, mina arvan, et tegemist on unikaalse faasiga, kus meedia ja meedia sisu, siin ma mõtlen televisioon, televisiooniprogramme põhimõtteliselt on eh, viimase kolmekümne aasta jooksul väga tugevalt mõjutanud naiste kuvandit Itaalia ühiskonnas. seitsmekümnendatel aastatel öö, eh, olid Itaalia naised väga tugevalt edasi liikunud. aga tänane televisioon toob esile kogu aeg naiste väga stereotüüpse kuvandi. Sensises e, Silvia Costa ja tegelikult selle taga, e, selle idee taga on e, üks mm, üks parlamendisaadik, ta tuli välja sellise ideega ja meie praegu koostame niisugust valget raamatut, mis vaatab Euroopa meediat Eh, Itaalias on, eh, nii nagu paljudes teisteski maades, eh, eneseregulatsiooni koodeksid on ja nüüd vaadatakse, milline on see naise kuvand meedias, televisioonis, millised on naised tegelikult ja milliseid, millisena neid siis näidatakse ekraanil. naised on haritud käivad tööl, äh, aitavad kaasa sotsiaalsele arengule, aga kahjuks Itaalia televisioon ei näita naist niisugusel kujul. Itaalia ekraanidel on naine väga tugevalt seotud seksiga, nii et, et kõik need stereotüübid põhinevad seksil näidatakse naisi, kes on saanud kuulsaks või kellel on väga vähe riideid seljas, nii et, et niisugust naist näeb ekraanil peaaegu ööpäev läbi, seitse päeva nädalas ja see on kahtlemata mõjutanud suhteid naiste ja meeste vahel. loomulikult ma praegusel hetkel lihtsustan olukorda, sest et meil ei ole palju aega, sest siin on ka väga palju muid faktoreid, millele ma võiksin viidata. aga on ilmselge, et kui keegi pidevalt näitab naist eh, seksuaalse objektina, siis see mõjutab suhteid sugude vahel ja see eh, mõju on negatiivne naine e, e, naine kui isiksus on kogu aeg lükatud tahaplaanile. see mõjutab ka perekonda ja see e, sugudevaheline võim perekonnas on sellest mõjutatud ja see mõjutab ka siis laste ja laste osas seda võimu tasakaalu, poiste tüdrukute vahelist võimu, tekib niisugust, tekib niisugune olukord, kus juhtrollis ei ole mitte naine ning siis on suhteliselt lihtne öö, naistel, ütleme, teatud ehm, teatud valdkondades olla edukas, näiteks naisarste on, on meestes, on meestest rohkem Itaalias. nii et ma ei tahaks öelda, et naised oleksid igal pool alla surutud, aga naistel jõuda mingisugusele võimupositsioonile on väga raske, sellepärast et naine on ikkagi mehe abi ähm,, aitab mehe karjäärile kaasa ja kui me nüüd vallas, siis see side on otsene. kui poisid eh, on näinud kogu aeg eh, naist seksuaalse objektina, mitte isiksusena, mitte inimesena, siis see toob kaasa niisuguse suhtumise eh, ka oma eakaaslaste hulgas ja isegi naised üleüldse. Äh, meil on olemas niisugused äh, kogemused, kus, äh, kus ütleme, teismelised poisid ründavad seksuaalselt täiskasvanud naisi ja see on äärmiselt murettekitav. Itaalias on seda uuritud, seda on uuritud juba mitu aastat ning äh, niisugune suhtumine on tegelikult juba peaaegu raiutud Itaalia kultuuris kivisse. mina osalen ühe äh, komisjoni töös, selle komisjoni nimi on eh, alaealised ja meedia ning see peaks kaitsma noori inimesi eh, televisiooni negatiivsete mõjude eest. meil on probleemid, sest vaatamata meie kõige parematele kavatsustele eh, tähendaks see seda, et me peaksime esitama kaebusi kaheksakümne protsendi äh, materjali osas, mida televisioonis näidatakse. ja me oleme liiga väikesed, et selle äh, suure probleemiga hakkama saada ja sellepärast on äärmiselt oluline, et meid aitaks Euroopa. see valge raamat, millele ma hetkest viitasin, äh, on leidnud laialdase vastukaja nii Itaalia sees kui väljapool Itaaliat meil ei ole enam ühtegi eh, eksemplari mm, äh, alles jäänud. Eh, me tahame nüüd seda täiustada ja kaasajastada, sest esimene variant esi-, ilmus kahe tuhande viiendal aastal. aga Itaalias on meil vaja eh, välja kujundada ja rakendada naiste õiguste kultuuri meedia vallas, sellepärast et see mõjutab väga tugevalt noorte inimeste käitumist, mida nad näevad ja kuulevad. kõik need äh, reklaamid, mida te näiteks tänaval näete, äh, kõik need äh, reklaamid on täiesti jubedad, seal on sellised õudsed kujutised neid näeb igal pool Itaalias. ja see, mis ühel maal ajavad inimestel ihukarvad püsti, on Itaalias täiesti normaalsed. E, sest meil on kõige seksuaalsemad e, e, reklaamid ja siis on ka inimesed, kes püüavad selle vastu võidelda meie oleme koos Silvia Kostaga, parlamendisaadikuga, eh, püüdnud eh, pöörduda härra Berlusconi poole. me oleme palunud tal aidata meid, et ta astuks vahele, et ta mm, toetaks teatud eh, seadusandlust. me tahame nende seadustega nendes seadustes eh, käsitleda eh, meediat ja just nimelt sellest seisukohast, et see suurendaks naiste väärikust, sest praegusel hetkel eh, on see täiesti ehm, kõrvale jäänud. tegemist on äärmiselt olulise teemaga Itaalia jaoks. ja on täiesti hädavajalik, et Itaalia muudaks Äh, suunda. vägivald noorte hulgas ei ole mitte ainult asi, millega ajalehtede esikülgedel äh, pilku püüda. asi ei ole mitte ainult vägivallas. Äh, oluline on ka kõik see, mis on, ähm, mis igapäevaelus juhtub, näiteks va varastatakse väikest viisi, e, e, kedagi kiusatakse ja nii edasi, nii nagu siin e, praegu ütles Rootsi kolleeg, et alati enne on edu, elu ja siis selle järel tulevad alles seadused. ja praegusel hetkel niimoodi on. me võime muidugi viia läbi akadeemilisi uuringuid me võime, tegelikult me peaksime vaadata, vaatama, milline on see nii-öelda mikrovägivald, me ei peaks mitte ainult tegelema selle vägivallaga, mis jõuab ajalehtede esikülgedele, kus on juba suured vereojad järel, me peaksime vaatama ka väikesi äh, asju. Eh, näiteks me peame vaata-, me peaksime vaatama seda, mida mehed ütlevad naistele või mida naised kunagi ei tee, sest väga sageli meeste, mehed ütlevad naistele mingil koosolekul, et pane suu kinni, sest on mingid niisugused stereotüübid eh, mis eh, vaikselt kogu aeg ühiskonnas tegutsevad ja mingisugusel kombel jõuavad nad pinnale. ma nüüd ei taha kulutada liiga kaua aega, aga ma olen täiesti kindel, et tööd on vaja teha ehm, väga palju. me peame vaatama, millised on eh, kogu selle temaatika psühholoogilised aspektid, sellepärast et alati on vägivaldne käitumine vägivallakultuuri ehm, väljenduseks ja selle taga on väga sageli mehelikud stereotüübid. suur tänu, et te mulle sõna andsite ja mind kuulasite. Varmt tack till eh, Mrs Manna för det här bidraget till våra diskussioner. Suur tänu proua Mannale selle sõnavõtu eest ja suur tänu, et tulite siia täna hommikul. nüüd annan sõna härra Marko Perolinile. ta on Euroopa noortefiili noortefoorumi poliitikaspetsialist Belgias, palun. Okay, um, good morning to everyone and tere hommikust kõigile, tere hommikust äh, eesistujale ning suur tänu, et kutsusite mind siia. ning suur tänu ka proua Zaborskale tema töödokumendi eest ning selle tutvustamise eest. tahaksin rõhutada oma ettekandes kolme-nelja punkti. esiteks tahaksin selgitada, mi-, milline on põhjuslik seos ning millised on riskifaktorid ning isiklikud faktorid isik, vanemliku vastutuse ning noorte kuritegevuse vahel ning miks seda kõike on ülehinnatud töödokumendis ning teiseks äh, arvan, et põhilised faktorid on alahinnatud siin dokumendis. seejärel tahaksin rääkida noorte kuritegevuse ning soolise võrdõiguslikku vahelistest seo-, seostest ning lõpuks ka mõningatest äh, ettepanekutest poliitika vallas. niisiis, esiteks töödokumendi kohaselt töödokumendis ei ole piisavalt arvestatud äh, ühiskondlike tegurite tähtsust, nagu näiteks sotsiaalne kõrvaletõrjutus ning diskrimineerimine, ning seal ei ole arvestatud ka asjaolu, et kuritegevus on ettearvamatu. seega siis noorte kuritegevus ei ole arvati seotud ette, alati seotud ettearvatavate riskifaktoritega. on tõsi, et palju uurimistegevust keskendub vanemlikule vastutusele ning noorte kuritegevusele, aga samas äh, mitmed uurimused on seadnud küsimärgi alla ka põhjusliku seose nende kahe asja vahel. näiteks Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet äh, kahe tuhande kümnendal aastal alustas uuringut, mis puudutab noorte inimeste kogemust äh, diskrimineerimisega ning vägivalla, vägivallaga seoses kolmes Euroopa Liidu, Liidu liikmesriigis, Prantsusmaal, Hispaanial ning Ühendkuningriigis, selgus, et on suu-, tihe seos sotsiaalse tõrjutuse ning vägivalla vahel Need, kes olid diskrimineerimise ohvrid, olid äh, ka need, kes kõige sagedamini kannatasid, kannatasid psühholoogilise ja muu diskrimineerimise all. on ka mitmeid teisi uurimusi, mis panevad küsimärgi alla perekonnatüübi ning noorte kuritegevuse vahelise seose. näiteks on huvitav uurimus Teesside uurimus, mis on üks Põhja-Inglismaa linna nimi ja sellega alustati kahe tuhande kuuendal aastal. ning see näitab samuti, et on nõrk seos perekonnatüübi vahel ning selle vahel, kas noor inimene on sageli rikkunud õigust või mitte kunagi nii et see uuring näitab, et ei ole päris selge seos riskitegurite ning õigusrikkumiste vahel. ning see näitab ka, et lisaks individuaalsetele riskiteguritele nagu näiteks vanemlik vastutus ning perekonnatüüp, on teisi osasid, mida peab samuti arvestama selleks, et selgitada noorte kuritegevuse nähtust. eelkõige on väga huvitav keskenduda näiteks äh, naabruskonna tüüpidele. seega siis õigusrikkumine leiab sagedamini aset vaestes naabruskondades ning äh, seda isegi juhul, kui on ühesugused riskitasemed olemas. seega ma arvan, et töödokument peaks kindlasti ka seda perspektiivi arvestama ning ka neid uurimusi arvestama. teine märkus, keskendumine vanemlikule vastutusele, kui me arvestame, ei ole kooskõlas noorte autonoomia vaatepunktiga ehk siis ühelt poolt äh, arvame me, et noored Euroopa Liidu liikmesriikides on kriminaalselt vastutusele võetavad äh, nooremas eas, kui on kaheksateist aastat, aga samas äh, keskendumine vanemlikule vastutusele toob kaasa selle, et äh, ühelt poolt me ütleme, et äh, noori saab kriminaalsele vastutusele võtta, isegi kui nad on kuueteistkümneaastased, ja teiselt poolt me ütleme, et vanemad peavad tagama, et äh, lapsed käivad koolis ning ei tegele ühiskonnavastase käitumisega. meie arvates on see vastuolus noorte autonoomia põhimõttega ning ka siin on läbi peidud uurimus Goldson ning Jamesoni poolt kahe tuhandendal aastal. intervjueeriti neljakümmend üheksat noort õigusrikkujat ning nendest vaid kolm ütlesid, et nende vanemad oleksid võinud tõepoolest tõhusamalt ning kiiremini käituda ning vältida nende rikkumisi. kindlasti oleks huvitav ka keskenduda enam seostele, mis eksisteerivad noorte ning noorte kuritegevuse ning soolise võrdõiguslikkuse vahel. töödokument seda juba käsitleb ning see on kindlasti oluline aspekt. minu arvates on töödokumendis äh, omaks võetud suhteliselt instrumentaalne lähenemisviis äh, meeste ja naiste võrdõiguslikkusest, sest seda, sellealased poliitikad ei tohiks kindlasti mitte suurendada vanemate haaret laste üle, vaid peaksid eelkõige just leevendama ajaloolist ebavõrdsust meeste ning naiste vahel. lisaks sellele vanemlik vastutus ja sellele keskendumine ei stigmatiseeri erinevaid perekonnatüüpe, on perekondi, mis mitte alati kindlasti ei koosne erinevast soost partneritest ning äh, sedasorti elemente võib loomulikult käsitleda riskiteguritena, aga ma, nagu ma enne ütlesin, siis ei ole põhjuslikku seost selle vahel, et on näiteks üksikvanemaga perekond ning selle vahel, et äh, laps on kuritegelik. ma arvan, et oleks oluline ka kindlasti käsitleda mehelikkuse rolli ning äh, soorollide ülesehitamist ning mehelikkuse rolli noorte kuritegevuses näiteks Põhiõiguste Ameti uurimust mainisin sellel alal enne. see näitab, et on tugev seos meheks olemise ning vägivalla ja füüsilise vägivalla kasutamise positiivse suhtumise vahel. nii et seda peaks kindlasti arvestama ühelt poolt, aga teisalt arvama ka, et kuigi mehelikkus mängib teatavat rolli noorte kuritegevuses, siis on äh, suur hulk äh, noori mehi, kes rikuvad seadusi ning mida on näidatud ka teistes uurimustest, kahe tuhande seitsmenda aasta Petersoni uurimuses näiteks, mille kohaselt need nelikümmend üheksa noort, keda intervjueeriti, olid eelmise kaheteistkümne kuu jooksul tegelenud äh, vägivallategudega, samas kui näitab et, et nelikümmend üheksa protsenti tüdrukuid ning kuuskümmend üks protsenti poisse oli tegelenud äh, vägivallategudega eelmise kaheteistkümne kuu jooksul. ma arvan, et äh, ka hariduse rolli peaks kindlasti tugevdama ning seda rohkem rõhutama siin äh, raportis. vanemliku vastutuse perspektiiv on siin suhteliselt karistusel põhinev perspektiiv ning ei võta piisavalt arvesse ennetavaid meetmeid noorte kuritegevuse puhul. üks äh, kõige olulisem meede on loomulikult haridus. ning ma arvan, et peaks rohkem keskenduma haridusele kui äh, ennetavale meetmele. ning loomulikult on äh, seotud, on see seotud ka lepitusmeetmetega, see on väga oluline teeme, teema, teema ning seda mainis ka juba üks ekspert, kes varem sõna võttis, aga see loogika lepitusmeetmete vahe taga seisneb selles, et äh, meestel ning naistel peab olema võrdne vastutus ning äh, peab äh, võitlema selle ajaloolise ebavõrdsuse vastu, millega peavad hakkama saama naised siin valdkonnas. nii et äh, meie arvates peaks äh, just nimelt rõhutama seda aspekti ning äh, mitte äh, niivõrd karistamatuse ning noorte kuritegevuse vahelist seost. ning tahaksin mainida ka mõningaid poliitikaalaseid meetmeid, mis on tehtud. et noorte kuritegevus on loomulikult mitmetahuline nähtus ning loomulikult peab äh, käsitlema siin erinevaid poliitikavaldkondi, peab kasutama erinevaid poliitikaid selle probleemi lahendamiseks. esiteks loomulikult poliitikad, mis edendavad naiste ja meeste võrdõiguslikkust ning siin eelkõige peaks keskenduma soostereotüüpide vastu võitlemisele, seda peab tugevdama ning seda eelkõige just meeste ning naiste kahe tuhande kuuenda, kahe tuhande kümnenda aasta äh, võrdõiguslikkuse töökava kohaselt ning on oluline siin rõhutada ka Figueiredo raportit, mis võetis Euroopa Parlamendi poolt, mis võeti Euroopa Parlamendi poolt vastu eelmisel nädalal. seal keskendutakse piisavalt stereotüüpidele ning nende vastu võitlemise vajadusele. üks teine poliitikavaldkond, nagu ma mainisin, on loomulikult haridus. näiteks on meie arvates siin oluline, et kaasatakse verstapostid varase koolist väljalangemise kohta ning seda võetakse arvesse ka kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, Euroopa Liidu strateegias ning ka teistes programmides on vajalik ka keskenduda varasele koolist väljalangemisele ning kehtestada siin kriteeriume ning selle probleemiga peab tegelema, kuna keskmiselt äh, on poistel peaaegu kahe korda suu-, kaks korda suurem tõenäosus langeda koolist välja kui tüdrukutel. üks teine oluline poliitikavaldkond, mida peab arvestama, on GLS-poliitika ning äh, kahe tuhande kümnenda, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Stockholmi programmis on mitmeid meetmeid selleks, et võidelda äärmuslikkuse ning vägivalla vastu ning äh, siin peab rõhutama Euroopa Komisjoni äh, teatist, mis keskendus strateegiatele võitlemaks äärmuslikkuse vastu ning selles valdkonnas peab kindlasti ka tugevdama hariduslikke meetmeid ennetavate meetmetena ning äh, peab loomulikult rõhutama vajadust võidelda sotsiaalse tõrjutuse ning diskrimineerimise vastu. see on üks oluline ennetav meede selleks, et äh, vältida noorte inimeste äär-, radikaliseerumist. ning lõpuks üldiselt äh, sotsiaalse kaasatuse poliitikad ning vaesuse vastu võitlemise poliitikad ka neil peaks olema ennetav roll noorte kuritegevuse vallas ning seda eelkõige just Euroopa Liidu vaesuse ning sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise aasta raames. see aasta esindab olulist potentsiaali selleks, et edendada sotsiaalset kaasatust ning seda eelkõige just äh, kõige vähem äh, soodsas olukorras olevate noorte äh, rühmade ning vaeste naabruskondade puhul nii et need poliitikad peaksid kindlasti keskenduma ka teatavatele geograafilistele piirkondadele, selleks et hakkama saada nende spetsiifiliste väljakutsetega, millega seisavad silmitsi noored. suur tänu! Varmt tack till herr Perolini för det här bidraget till vår diskussion. Suur tänu eh, härra mm, Parolini selle eh, huvitava ettekande eest mulle tundub, et me oleme kuulnud väga eh, komplekssest probleemist, me oleme näinud selle erinevaid tahke ning see on oluline, et me kõike seda teame eh, oma eh, järgnevas töös. suur tänu kõikidele külalisesinejaile. ma olen täiesti kindel, et nüüd on ka komisjoni liikmetel küsimusi, et me saaksime asjast veel detailsema ülevaate. kas komisjoni esindaja on ka kohal? E, praegu oleks muidugi väga hea e, võimalus komisjonil esitada oma seisukohta, aga paistab, et komisjonist kedagi siia tulnud ei ole. siis palun kui komisjoni ei ole, on sõna komisjoni liikmetel, loomulikult ka eh, ka kui keegi teine siin saalis eh, osaleja, eh, saalis olijaist tahab midagi küsida meie ekspertidelt, siis palun. kas on kommentaare, küsimusi, tõstke käsi püsti, kohe saate sõna. esimene kõneleja on variraportöör. Bardzo, Pani Przewodnicząca, koleżanki i koledzy, Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo przepraszam za spóźnienie. Suur tänu, proua esinaine, daamid ja härrad, vabandan väga, et ma jäin hiljaks, aga minu lennuk jäi hiljaks. suur tänu selle töödokumendi eest. nähtavasti on see meie töö alguseks alles ning mina olen töörühma variraportöör ning nõustun raportööriga selles osas, mis puudutab perekonna rolli tugevdamist selleks, et võidelda noorte kuritegevuse vastu. aga ma arvan, et me peaksime ka laiema perspektiivi siin omaks võtma. töödokumendis äh, käsitlesime eelkõige just rahalisi aspekte, perekonna elustandardeid ja nii edasi. see on loomulikult õige lähenemine, aga sellest ei piisa. sest äh, noorte kuritegevus võib olla seotud ka mitmete teiste aspektidega ning me ei tohiks kindlasti liiga kitsalt sellele läheneda, sest see õõnestab ka meie dokumendi tähtsust. on tõsi, et äh, perekond on peamiseks elemendiks siin aga kui me räägime noorte kuritegevusest ning äh, sellest, et see on seotud vaid üksikvanematega perekondadega, siis see ei ole sugugi tõsi. kui isa peksab ema ning lapsi, kus, kuidas võime me oodata, et see vägivald ei kanduks edasi nende laste kaudu teistele isikutele? ei ole sugugi ka, ka tõsi, et äh, lahutatud perekonnad on äh, need, kus kasvavad noored kurjategijad. viiskümmend protsenti abieludest Euroopas lõpevad lahutusega. ja kui see, ja ning see arv kasvab aina. nii et kui see esimene väide oleks tõsi, siis äh, tooks see kaasa olukorra, kus ei olekski, kust ei olekski väljapääsu. ma arvan, et äh, selleks, et vähendada kuritegevuse ning vägivalla määra noorte hulgas, peaksime omaks võtma mitmeid uusi poliitikaid ning muutma ka oma suhtumist vägivalda. kui me aktsepteerime teatavaid vanasõnu, nagu näiteks see, mis meil on Poolas, mille kohaselt äh, kui mees peksab naist, siis see tähendab, et ta armastab teda ning kui me sallime sedasorti suhtumist, siis see kõik suurendab vägivaldset äh, suhtumist. ning see justkui õigustab vägivalda. ning tahaksin rõhutada siin nelja aspekti. nelja aspekti, mis on see, olulised selleks, et võidelda noorte kuritegevuse vastu ning soolise võõrdõiguslikkuse poliitika kasutamiseks. peab parandama teabevahetust, korraldust ning korralikke soomudeleid perekondades, on ka teatavaid psühholoogilisi probleeme, nagu on aga näiteks äh, seksuaalne ärakasutamine ja muud. statistilised näitajad näitavad, et oluline osa noortest kurjategijatest on lapsed kes äh, ei ole oodatud lapsed, kes ei ole armastatud lapsed ning kes on üles kasvanud nii-öelda armastuseta külmades perekondades. paljudes riikides sünnib äh, soovimatuid lapsi ning äh, selle loomulikuks tagajärjeks on vägivald ning kuritegevus võrdõiguslikkust edendavate poliitikate raames peaksime kindlasti suurendama ka noorte ligipääsu kaasaegsetele rasestumisvastastele vahenditele ning soovimatute raseduste vältimise vahenditele. kindlasti peame andma juurdepääsu nendele vahenditele ning ka teabele selle kohta, selleks et vältida ka aborte. ja kui me seda ei tee, siis sünnib palju soovimatuid lapsi ning paljudes riikides on väga silmakirjalik suhtumine sellesse, kahjuks minu riigis on meil väga piirav abordialane seadus ning selle tulemusel leiab aset kakssada, nelisada aborti, samas kui seaduslikul teel, samas kui tuhan-, tuhat umbes leiab aset ebaseaduslikult. kui üheksakümne kuuendal aastal see seadus vastu võeti, siis põhiseaduslik kohus otsus, kohus otsustas, et see oli põhiseaduse vastu. aga see ei olnud päris tõsi, sest meil on samadel alustel põhiseadus kui teistes riikudes, riikides. aga seal on, aga on väljendatud seisukohti, on öelnud põhiseadusliku kohtu president ning mitmed õigusprofessorid, et äh, naistel ei ole õigust saada täielikku ligipääsu abordile, sellepärast et äh, see piirab nende õigusi, aga see ei ole õige, sellepärast et äh, abordiõigus ei piira kellegi õigusi. ning seksuaalõpetus ei ole piisavalt arenenud ka koolides töödokumendis sellele vist ka on viidatud, aga ma arvan, et me peaksime rohkem rõhutama õpetajate väljaõpet, kes oleks, peaksid olema suutelised reageerima igasugusele vägivallale, mis leiab aset äh, noorte ning õpilaste vahel. ning loomulikult sedasorti käitumise puhul peab olema karistus vältimatu ning lapsed peavad loomulikult aktsepteerima, sallima erinevusi ning äh, erinevaid suhtumisi. olukord on nüüd muutunud, sest äh, tüdrukutel ei ole mitte alati enam pikad juuksed, aga kui mina käisin koolis, siis oli täiesti tavaline see, et äh, poisid tirisid meist juust, meid juustest ning seda peeti täiesti loomulikuks käitumiseks. tüdrukuid koheldakse teisiti kui poisse sageli neid piisavalt ei toetata ning äh, tüdrukute puhul puudutab see eelkõige just äh, seksuaalset käitumist ning poiste puhul ei pöörata sellele sugugi tähelepanu. ja seda diskrimineerimist isegi soodustatakse sotsiaalses käitumises ning kui leiab aset vägistamisi, siis naised sellest politseid ei teavita sest mõnikord on see nende jaoks äärmiselt alandav. on äärmiselt alandav, kui neilt küsitakse, et kas nende seelik ei olnud mitte liiga lühike ja kas neid mitte seetõttu ei vägistatud. see näitab, milline on ühiskonna suhtumine sedasorti tegudesse. nii et ma arvan, et äh, perekondade rahalise olukorra paranemine ning äh, kooliprogrammide muutmine ning sotsiaalse suhtumise muutmine on äärmiselt oluline, on äärmiselt olulised aspektid, aga kindlasti peaksime võitlema ka perekonnasisese vägivalla vastu. siin töödokumendis rõhutatakse, et nende teemadega peavad tegelema vaid liikmesriigid. ja võib-olla see ei ole päris õige lähenemine sest Euroopa Liit peab kindlasti mängima subsidiaarsuspõhimõttest lähtudes oma rolli, aga mõningates liikmesriikides ei ole riik ning kirik lahutatud. ning nendes riikides leiab aset tõsine naiste diskrimineerimine ning nende riikide parempoolsed valitsused ei suuda neid probleeme lahendada, sest nad ei näe neid. ning seda kindlasti kinnitab ka Strasbourgi inimõiguste kohtu kohtupraktika. nii et ma arvan, et äh, subsidiaarsuse põhimõtte raames peaks äh, Euroopa Liit abistama neid äh, liikmesriike, mille valitsused ei saa hakkama äh, perekonnasisese vägivallaga ning noorte kuritegevusega, suur tänu! suur tänu, proua Kosta, palun! aitäh! aitäh, proua esinaine! mulle avaldas väga suurt äh, muljet, kõigepealt äh, proua Zaborska, Zaborska äh, töödokument ja seejärel ka ekspertide ja kaasraportööride kommentaarid. tulgem nüüd aga tagasi selle asja põhisisu juurde. Euroopa Parlament püüab määratleda probleemi tunnusjooni ja välja töötada strateegiat probleemi lahendamiseks. me peame endalt küsima, mida me saame teha, kui oleme kindlaks teinud riskifaktorid, mis vägivalda põhjustavad ja välja mõelnud strateegia, mille abil noorte kuritegevust kahandada. ma arvan, et äh, siin on kaks kõige tähtsamat küsimust. ja neid küsimusi on uurinud ka näiteks mitmed teadlased ja akadeemikud. noorte tegevus nende passiivsus kuritegevuse suhtes ning ka emotsionaals-, emotsionaalsed ähm, tegurid, näiteks perekonna sidusus või äh, sotsiaalne atmosfäär, milles inimesed elavad, näiteks äh, noored poisid kasvavad üles äh, mõnikord mitte väga heades tingimustes ja samuti on oluline osa ka haridusel. Need, kes kukuvad koolist varakult välja on muidugi äh, palju suurema tõenäosusega tulevikus antisotsiaalse käitumisega ja võivad isegi ähm, saada kurjategijateks. kolmandaks on erinevatest kirjeldustest välja tulnud kaks või kolm tähtsat aspekti. kõigepealt eakaaslaste mõju. kui teised käituvad antisotsiaalselt äh, või koguni ühiskonna vastaselt, siis äh, teevad seda ka teised, kes nende rühma kuuluvad. kui noori rohkem hõlmata vabatahtlikus töös või milleski positiivses, on sellest kindlasti kasu. kuid lisaks oleks meil võib-olla rohkem vaja edendada vabatahtliku töö osatähtsust üldse, sest äh, paljud noored tegelikult on sellisest tööst huvitatud. ma olen näinud, kuidas noored ise esitavad vastavaid plaane ja mõte seisneb selles, et inimene peab ka ise saama midagi ühiskonnale vastu anda ja see pakub talle nii psüühilist kui füüsilist rahulolu ja sellega tuleb uute poliitikate puhul arvestada. lisaks sellele on raportöör öelnud, et talle meeldiks perekondade süvalaiendamine ja iseenesest olen ma selle kontseptsiooniga nõus kuid ma loodan, et see ei tähenda, et me paneksime häbimärgi külge neile, kes kasvavad üksikvanemaga peres. vaid et me arvestaksime tõelist konteksti, milles inimesed elavad. olgu siis nende perekond standardne perekond või ebastandardne perekond või üksikvanemaga perekond, poliitikud peavad arvesse võtma mõju, mida perekond isiku arengule avaldab ja võtma arvesse ka seda dünaamikat, milles noored poisid väga tihti kasvavad. tegemist ei ole mingi partei, parteipoliitilise seisukohaga, vaid terve talupojamõistusega. veel kord, ma ei arva, et tuleks häbimärgistada üksikvanemaga peresid, kuid nagu ütles variraportöör ja nagu arvan minagi, noored poisid kasvavad järjest enam üksikvanemaga peres ja mul on sellest kahju selle aspekti arvestamiseks on vaja eraldi poliitikat ning äh, liikmesriikide Euroopa Liidu äh, erinevad tegevussuunad võivad püüda seda küsimust äh, lahendada ja sotsiaalpoliitika üldiselt on midagi sellist, kus Euroopa Parlament võib näidata eeskuju. kui me räägime eraldiseisvatest olukordadest, mis on seotud inimese sooga, näiteks äh, rohkem paindlikkust töökohtadel mõlemale soole või äh, teistsugused tööajad naistele või äh, nendele inimestele, olgu nad mehed või naised, kes on oma perekonnas ainsad täiskasvanud inimesed. ning lõpuks oleme me rääkinud ka kuritegevusest väga palju, aga väga üldiselt. ma tahaksin ekspertidelt küsida, kas te võiksite detailsemalt selgitada milles noorte kuritegevus seisneb. siin räägitakse pisikuritegudest ja äh, koolikiusamisest mina Itaalias näiteks tegelesin äh, kohaliku tasandi haridusküsimustega, me tegime ennetustööd ja vahetasime häid tavasid ja ma arvan, et sellest me võiksime rääkida ka siin. sest äh, paljudes äh, kohtades esineb koolikiusamist äh, ja nii-öelda pisikuritegusid, kuid hiljem kasvab neist välja midagi tõsisemat. nüüd hakkan ma jõudma lõpuni, kui tahaksin veel öelda, et me ei ole rääkinud uuest meediast ja sugudevahelistest suhetest, mis on justkui taandarenemas see kahjuks on samm vägivalla suunas ja see on probleem poiste jaoks, kuid mitte ainult. aitäh! suur aitäh ka teile! proua Madeira, meie komisjoni aseesinaine, teil on sõna. suur aitäh, proua esinaine! lubage minulgi omalt poolt tänada eksperte, kes on meiega täna rääkinud näiteks proua Nootberg kes rääkis, et ennekõike on probleemiks meeste vägivald naiste vastu ja kes kirjeldas ka, kuidas see vägivald võib tekkida vanadest stereotüüpidest, mida on aastaid alal hoitud ning seejärel doktor Manner, kes meile kõneles Itaaliast ja sellest, mis seal toimub ning äh, kahtlemata oli tähtis äh, kõne ka sellest, kuidas meedia üldiselt mõjutab äh, inimeste hinnanguid ja tõlgendusi naistest, sest meedia annab meile naisterahvastest teatud kuvandi. ma olen sellega nõus, ma olen oma regioonis, oma valimisringkonnas väga palju ringi sõitnud ja olen näinud mitmeid reklaamitulpasid, kus naisi kujutatakse tõesti väga äärmuslikul moel. näiteks reklaamitakse uusi rehve ja reklaamis kasutatakse alati väga napilt rõivastunud äh, tütarlast. härra Berliina võttis samuti sõna ja ma tänan ka teda. ta rääkis vanemlikust vastutusest ja sellest, mis puudutab noorte haridust ja seda, millised on kuritegelikud tendentsid seoses haridusteega ja sellest tahaksin ma ise pikemalt rääkida proua Costa peatus samuti sellel küsimusel ja ma tahaksin öelda, et minu meelest on meil vaja üksikasjalikumat informatsiooni. proua Zaborska on juba suure osa tööst ära teinud, aga ma tahaksin ikkagi rohkem üksikasju, ma tahaksin rohkem informatsiooni, spetsiifilist teavet, mõtteid selle kohta, kuidas Euroopa Liit saaks omalt poolt panustada tõelisse sugudevahelise võrdsuse poliitikasse ja selle abil võidelda ka noorte kuritegevusega. peaaegu kindlasti ei ole meil selleks tegelikult praegu aega, kuid loodan, et juba saame me seda küsimust uuesti arutada. ma olen kahjuks natuke pettunud, et aega on nii vähe, nii et suur aitäh veel kord proua Zaborskile tema suurepärase töö eest ja ka variraportööridele, variraportöörile tema kommentaaride eest, aitäh! suur aitäh ka teile, proua Matera. ma otsustasin, et ka mul endal on kohane võtta sõna, sest ka mul on teiega üht-teist jagada. kõigepealt meie komisjonile on tehtud ülesandeks võtta arvesse seda, et sood peaksid olema võrdselt esindatud erinevates äh, poliitikasuunistes. see on meie võimalus edastada oma signaal, oma ähm, teade, öelda, et kuritegevust ja teisi negatiivseid asju saab vähendada, kui äh, edendatakse meeste ja naiste võrdõiguslikkust. ma soovin omalt poolt tänada meie täna esinenud eksperte sest ma olen veendunud, et me oleme kuulnud väga väärtuslikke asju, mida näiteks olen saanud teada palju uut, kuulates ekspertide kõnesid, ja seetõttu olen ma täiesti kindel, et me saame ära kasutada seda, mida me täna siin kuulsime, et me saame seda kasutada oma tulevases töös ja olen ka kindel, et raportööril on samuti olnud ekspertide jutust väga palju kasu olles nüüd lugenud proua Zaborska koostatud töödokumenti, saan ma aru, et siin keskendutakse ennekõike perele. minu arvates on väga tihti nii, et me peame vaatama, milline on sotsiaalne reaalsus, sest erinevad rühmad elavad erinevates reaalsustes. meil on mitmeid uuringuid mille tulemused näitavad, et hooldusperre sattumise või kuritegelikule teele minemise tõenäosus on palju suurem, kui elatakse sotsiaalses isolatsioonis, kui ollakse ühiskonnast kõrvale lükatud ja seetõttu on vaja perekonna arutamisel arvestada ka selle perekonna sotsiaalset reaalsust. kui inimesed elavad vaesuses, kui neil puudub usk tulevikku, kui vanemad peavad igapäevaselt rinda pistma selliste väga raskete probleemidega, siis, äh, siis teistel võib olla isegi väga raske aru saada, kui keeruline on nende inimeste elu sest äh, need inimesed peavad lahendama igapäevaseid äh, praktilisi probleeme, mis on väga keerulised ning samal ajal sisesta-, sisendama oma lastesse ka lootust ning kasvatama neist täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed. on selge, et me peame võimaldama võrdseid võimalusi kõigile ja mitte tekitama kelleski tunnet, et tema on välja tõugatud, et teda ei võeta omaks. kõik peavad tundma, et ka nemad on täielik osa ühiskonnast. me peame keskenduma sellele, millised toetussüsteemid on olemas vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemiseks. ma tahaksin jääda ka teisele seisukohale äh, nii-öelda ebatäielike või äh, katkiste perekondade suhtes. ma olen seisukohal, et äh, selliseid termineid pole tegelikult isegi olemas. kui me mõtleme üksikvanemaga peredele või samasooliste vanematega peredele või äh, kahe vanemaga perele, traditsioonilisele perele, kus on ema ja isa, siis eh, tuleb ikkagi aru saada, et kõik need pered on ühtemoodi väärtuslikud ja et me peame tunnustama kõiki võimalikke peremudeleid. sest just niimoodi anname me vajalikku toetust. me jätkame oma tööga üheskoos ja ma tahaksin ise esitada ekspertidele ühe väikese küsimuse. väga tihti on nii, et kui te näete kirjeldusi selle kohta, mis võib viia suurema kuritegeliku elu riski või tõenäosuseni, kui te räägite purunenud peredest, siis ma tahaksin küsida, et kas on uuritud ka seda, mis juhtub enne lahutust laps on tavaliselt enne vanemate lahkuminekut näinud erinevaid vägivallavorme ja jõudnud tõdemusele, et tema vanemad ei suuda eh, oma eh, suhteid eh, korda saada, et nende suhted ei ole hästi funktsioneerivad, kas, kas see ei vii mitte hilisemate probleemideni? selle pealtnägemine, mitte asjaolu, et hiljem elatakse kas ainult ema või ainult isana, isaga. kas te võiksite öelda, kumb nendest faktoritest on suurema mõjuga? mitte keegi ei ole nüüd rohkem sõna palunud ja seetõttu teen ma järgmise ettepaneku. ma annan nüüd sõna kolmele eksperdile, et nad saaksid vastata neile küsimustele, mis neile on debati käigus esitatud ja võib-olla veel teha omapoolseid märkusi, kui nad seda tahavad ning kõigepealt saab sõna proua Nordberg, palun. suur tänu mulle tundub, et meie arutelu on olnud väga huvitav. me oleme kuulnud huvitavaid asju nii oma kolleegidelt eh, kui üldse saalist. ma arvan, et mina vastaksin kõigepealt viimasele küsimusele. kas me teame, kas kriminaalsuse risk sõltub sellest, et laps elab eh, lahutatud perekonnas või sõltub sellest, mis, mis eh, juhtus enne. see küsimus on mulle väga südamelähedane. aga tegelikult vastus on väga raske tulema. on uuritud kõigepealt statistilisi faktoreid. võib-olla te teate, et e, küsitakse inimeste käest, kas tegemist on ühe vanemaga e, perekonnaga. aga nii palju, kui mina tean, e, on väga vähe uuritud nende inimeste tausta, ei ole nendega läbi viidud intervjuusid näiteks sest tegelikult me ei tea, mikspärast on tekkinud niisugune olukord, et perekonda on jäänud üks vanem. on viidud läbi üks uuring, kus intervjueeriti taolisi inimesi ning on selgunud, et lahkumineku põhjuseks on olnud just vägivald ja see riski ja see on olnud ka suureks riskifaktoriks vägivalla puhul. võib-olla me peaksime sinna nimekirja midagi lisama, ütlema, et peaks olema rohkem uuringuid läbi viidud selles valdkonnas, arvestades ka soolist aspekti. siis eh, proua Kosta küsis, kas oleks võimalik eh, anda rohkem detaile ja tegelikult see on see seotud selle mõistega, mida me tähe-, üldse mõtleme vägivalla all, kuriteo all. ja mina mõtlen siin absoluutselt igasuguseid vorme. tegelikult e, ka e, uurimistöödes mõeldakse e, siin füüsilist vägivalda, seksuaalset vägivalda, aga järjest rohkem me peaksime koondama tähelepanu igat tüüpi vägivallale. aga tegelikult asi võib alustada pisikestest asjadest, mõnikord lihtsalt äh, väikesest naljast mis tegelikult on kahjustav ja, aga millele, millesse suhtutakse aktsepteerivalt. näiteks inimesed, keda on kiusatud, see on selline olukord, kus kus ohvrite olukord on väga raske ning tõepoolest on vaja hoolitseda ka ohvrite eest takistamaks seda, et nemad ise ei muutu kurjategijateks, sellepärast et nad on nii vihased, nad on nii stressis, et eh, nendele kogu aeg tehakse liiga ja siis nad hakkavad sellele vastama vägivallaga. väga tihedalt on seotud omavahel vägivald ja ohvriks ja vägivalla ohvriks olemine. ma arvan, et eh, ma nüüd eh, rohkem ei räägi ja annan sõna teistele. suur tänu. ja nüüd ma annan sõna proua Mannale. suur tänu, e, proua esinaine. väga hea, et ma saan e, mõne punkti juurde tagasi tulla Eh, millest ma rääkisin ja muidugi ka ma viitan teatud asjadele seoses proua Zaborska dokumendiga. ma olen nõus eelkõnelejaga, et meil on tõepoolest vaja rohkem uuringuid, et näha, milline on perekonna ja vägivalla seos. aga praegusel hetkel on meil niisugused andmed, et me võime siiski teha järelduse, et et vägivalla nägemine perekonna ringis toob endaga kaasa kas lühi- või pikaajalises perspektiivis ohu, et elu hakataksegi käsitlema vägivaldsest aspektist lähtuvalt on õige, et e, ühe vanemaga perekond võib tekitada probleeme just nimelt sotsiaalses plaanis, aga nii palju, kui mina tean, on ikkagi asi selles, et vägivaldsete, e, et vägivaldsete lahkhelide nägemine ja just nimelt naiste vastu suunatud vägivalla nägemine e, on ohtlikum kui äh, ühe äh, vanemaga perekond ja mulle tundub, et ka siin on suur meedia roll, televisiooni roll. kirjanduses äh, on öeldud suhteliselt ühemõtteliselt, et on olemas korrelatsioon vägivalla vahel, mida nähakse televisioonis ja agressiivse eh, käitumise vahel. esimene uurimine toimus, viidi läbi juba viiekümne kuuendal aastal. Eh, siis viidi läbi niisugune uuring, mille nimi oli Laps ja televisioon ja siis hakati seda asja uurima Ühendkuningriigis, teistes riikides. Kanadas, Austraalias on samamoodi seda teemat väga tõsiselt uuritud ning korduvalt on näidatud väga tõsist korrelatsiooni eh, televisiooni ja meediavägivalla vahel ja agressiivse käitumise vahel kui nüüd tõepoolest on tegemist teemaga, mida teie komisjon tahaks käsitleda, siis ma võin teid aidata, ma võin teile anda sellealaste teadustööde nimekirja, sest see nimekiri on tõesti väga mõjus ja pikk. Itaalia äh, kommunikatsioonispetsialistid ja selle valdkonnast vastutajad on palunud äh, uurida minu eh, asutusel, kuidas mõjub vägivald noortele, kuidas see mõjutab alaealiste käitumist. ja niisugune side on olemas, me oleme suutnud seda tõestada. ja eh, nüüd kümnest üheksa ütlevad, et see side on olemas, kuigi kümnest üks ütleb, et seda sidet ei ole ja mida me siis võime teha, et niisuguse mõju vastu astuda. siis ma alustaksin sellest suurepärasest mõttest, eh, mis on perekonna süvelaiendamine, tuleb eh, proua Saborska dokumendist, see on väga oluline. vaja on vaadata perekonna eh, osa kõikides Euroopa Liidu poliitikates, kõikides poliitikates, millega tahakse edasi liikuda. ning mul oli eh, väga hea meel näha, et siin nimetati ka Itaalia eksperimenti selles valdkonnas. ja mulle tundub, et see oleks üks headest praktikatest, mida võiks levitada meil on vaja töötada kohalikul tasemel, sellepärast et perekonnad tunnevad, et nad on täiesti omaette jäetud, nad ei suuda hakkama saada oma sisemiste konfliktidega ning vaja oleks kohalikku taset vaja ei ole mitte suuri keskusi, vaid mingeid pisikesi keskusi, kus valitseks perekonna atmosfäär, kus Eh, perekonnad saaksid kokku, kus nad saaksid arutada oma probleeme ja kus oleksid ka vahendid. ja niimoodi saaksid põlvkonnad omavahel arutada, eh, mida üks põlvkond saab teise aitamiseks teha eh, kui me lähtume lähimuspõhimõttest, siis võivad olla meil väga väikesed keskused, kus on olemas spetsialistid, sest ega midagi muud ei ole väga sageli vaja, inimestel on lihtsalt vaja mõista, mis toimub ehm,, nii-öelda suud puhtaks rääkida mis aga puudutab televisiooni, siis televisioon saab väga palju ära teha. Ehm, tõepoolest niimoodi saab edendada äh, arusaamist nii perekondades kui sugude vahel ja nüüd ma annan meie kolmandale eksperdile sõna. suur tänu. ma tahaksin vastata mõningatele nendele küsimustele, mis esitati eelkõige just proua Kosta poolt ning siin mainiti poliitikaid ning ma arvan, et äh, kindlasti äh, kiusamine on üks vägivalla vorm ning seda peetakse ka üheks äh, vägivalla vormiks ka siin raportis. Euroopa Liidu võrdõiguslikkuse seaduse kohaselt on äh, kiusamine üks diskrimineerimise vorme ning probleemiks on see, et ma arvan, et äh, tegemist on tõsise nähtusega, millega peab tegelema, aga probleemiks on see, et Euroopa tasandil kahjuks ei ole ette nähtud kaitset selle vastu, e-, eelkõige just äh, hariduse vallas soopõhiselt. ning samas sedasorti diskrimineerimise vastane kaitse on äh, midagi, mida ei ole ka hariduses ette nähtud Euroopa Liidu õiguste, õigusloome poolt. see on üks ahistamise vorm ning seega Euroopa Liidu võrgõiguslikkuse õigusloome kohaselt ka üks diskrimineerimise vorm ning seda ei ole, selle vastu ette, ei ole ette nähtud kaitsemeetmeid. ja see tähendab, et äh, ei saa vastu võtta õigusloomet äh, selle nähtuse vahtu võrdõiguslikkuse ning hariduse allas ning tegemist on kindlasti puudujäägiga õigusloomes. kodanikuühiskonna organisatsioonide arvates ning meie arvates peab selle puudujäägi kindlasti likvideerima. ning oma tutvustuses mainisin ka juba järelstrateegiat meeste ning naiste võrdõiguslikkuse strateegiale ning mainisin seost noorte kuritegevuse mehelikkuse ning soopõhiste stereotüüpide vahel ning minu kolleegid siin rääkisid ka meedias levivatest stereotüüpidest ning äh, soopõhiste stereotüüpide mõjust noorte kuritegevusele. ma arvan, et see järelstrateegia peaks kindlasti tegelema soostereotüüpide probleemiga, eelkõige ka hariduse vallas. Euroopa Liidu pädevuses, pädevused hariduse vallas on loomulikult piiratud, aga soostereotüüpide käsitlemine kooliprogrammides on äh, pakiline vajadus ning äh, see järelstrateegia on äh, küll Euroopa Liidu strateegia ning peab kinni pidama subsidiaarsuspõhimõttest ning äh, jääma oma pädevuste piiridesse, aga ta peaks kindlasti ette nägema teatavaid mehhanisme selleks, et äh, soopõhiseid äh, stereotüüpe vältida hariduse vallas. ning lõpuks on vägivald perekondades sees, see on väga laialt levinud nähtus ning sellel on oluline keskenduda, sest äh, perekond iseenesest ei ole mingisugune püha sotsiaalne struktuur või põhimõte, vaid äh, see on struktuur, milles võib olla vigu ning äh, selles mõttes on kindlasti oluline seostada see perspektiiv ka vägivallavastast naiste vastu suunatud vägivallavastaste poliitikatega. nii et äh, Euroopa Nõukogu tasandil koostatakse äh, konventsiooni eelnõu naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks ning on ette nähtud mehhanisme selleks, et äh, kaitsta vägivalla kaudseid ohvreid, eelkõige lapsi. ning sama puudutab ka uut Euroopa Liidu naistevastase vägivalla raamistikku. praegu leiavad aset konsultatsioonid Euroopa Liidu tasandil uue Euroopa Liidu vägivallavastase strateegia osas ning selle poliitika raames võib arvata, et äh, vägivalla mõju perekonnasiseselt äh, lastele on midagi, mida peaks samuti arvestama ja mida kindlasti ka tehakse, aitäh! suur tänu kõikidele meie ekspertidele! nüüd annaksin sõna uuesti raportöörile Anna Zaborskale, kes äh, teeb kokkuvõtte, palun! suur aitäh! suur aitäh, proua esinaine! väga kahju, et meil on nii vähe aega. ja kahju on sellepärast, et mulle tundub, et siin on väga palju Tšehhi Vabariigi vabaühenduste esindajaid, kes oleksid tahtnud osa võtta debatist, kuid kahjuks ei ole meil enam väga palju aega järel. lubage mul siis äh, teha lihtsalt paar märkust. kõigepealt tahaksin ma südamest tänada kõiki eksperte ja kõiki teisi, äh, kes on debatti panustanud. ma arvan, et kõikidest nendest märkustest on meile väga palju abi. kõigepealt üks põhimõtteline asi. ma tunnistan, et noorte kuritegevus on üks väga lai teema ja et sellel on väga palju põhjuseid. ilmselt on ka väga palju erinevaid lahendusi ning äh, kogu seda küsimust tuleks vaadelda põhjalikult. aga kui me koostame mitmeid erinevaid raporteid ja me läheneme probleemidele väga laias plaanis, siis meil tegelikult on võimatu leida lahendust, me võime leida üles probleemi erinevad tahud, kuid mitte lahendust. ma ütlesin juba alguses, et kahe tuhande seitsmendal aastal võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, kus rääkis naiste rollist pereelus ja ühiskonnaelus ja sellest, kuidas see roll aitab ära hoida noorte kuritegevust. see tähendab seda, et ühte valdkonda, ühte probleemi tahku on ju tegelikult juba käsitletud. ja oma, eh, omaalgatuslikus raportis soovisin ma rõhutada seda, et meestel ja naistel peavad olema võrdsed võimalused, sest sellisel juhul on mõlemal võimalik kanda omapoolset vastutust noorte kuritegevuse ennetamisel ja sellega võitlemisel. ma soovin tänada proua Svenssonit, meie esinaist, kes samuti rõhutas võrdõiguslikkuse poliitika tähtsust. minu töödokument ütleb ju selgesõnaliselt et sellised poliitikad, võrdõiguslikkust äh, taotlevad poliitikad nii siseriiklikus kui Euroopa Liidu õiguses peaksid äh, meil võimaldada, peaksid meil võimaldama harmoneerida ja tunnustada äh, seda tööd, mida naised ja mehed teevad peresiseselt. sellisel juhul on võimalik ennetada ja vähendada noorte kuritegevust mul on kahju, et me oma sõnavõttudes oleme küll rääkinud paljudest teistest aspektidest, kuid kahjuks väga vähe võrdsete võimaluste poliitikast. on sõnadetagi selge, et me võime arvesse võtta igasuguseid teadusuuringuid on ähm, tehtud äh, mitmeid eraldiseisvaid uurimusi, neid on teinud eksperdid äh, või vabaühendused või teised institutsioonid. kui me aga vaatame minu töödokumenti, siis näeme, et võib-olla varjutavad neid teadusuuringuid subjektiivsed hinnangud me kuulsime kolleegilt, ühelt ekspertidelt, on ka alternatiivseid teadusuuringuid ja ma saan sellest aru, kuid minu eesmärk oli ikkagi keskenduda ainult ametlikele teadusuuringutele, mida on teinud ülikoolid ja mida on tellinud ametlikud Euroopa või rahvusvahelised asutused. selliste uuringute puhul on tegemist ametlike dokumentidega, millele saab ka viidata. mina ei ole tsiteerinud või viidanud ühelegi subjektiivsele teadusuuringule, sest sellist uuringut võib varjutada kellegi ideoloogiline seisukoht. härra Berliini ütles, et võib-olla tekib vanemliku hoolitsuse ja noore inimese õiguspärase autonoomia vahel konflikt ma olen tänulik, et te seda võimalikku konflikti mainite. sest ma usun aina enam, et Euroopa Liidus valitseb ebaharilik paradoks. ühest küljest püüame me erastada igasuguseid teenuseid igasuguseid ettevõtteid, kuid teisest küljest püüame me avalikku sektorit peale suruda eraelule. mina pooldan seda, et eraelu ja pereelu peavad olema puutumatud ja autonoomsed. muidugi peame arvestama konteksti, kuid üldiselt peab inimese eraelu ja pereelu olema autonoomne. ja seetõttu olen ma vastu neile trendidele, mis meie ühiskonnas prevaleerivad. ja lõpetuseks lubage öelda paar sõna vabaduse kohta paljud on siin rääkinud sellest, et on erinevaid peretüüpe, aga mina tahaksin rõhutada, et minu raport tere, tegelikult ei käsitle perekonna mõistet, ma ei ole öelnud, et mõni pereliik on või mõni peremudel on parem kui mõni teine. ma ei ole öelnud, et mõne peremudeli abil on parem võidelda noorte kuritegevusega ja teise abil halvem, vaid ma proovisin oma raportis rääkida ikkagi sellest kui tähtis on majanduslik lähenemine. ma tahtsin rõhutada seda, kui kalliks läheb nende probleemide lahendamine ühiskonnale. tegemist on moraalses plaanis neutraalse lähenemisega sest me peame arvestama neid fakte, mis on meile kättesaadavad. ja päris lõpetuseks tahaksin öelda, veel midagi, mis äh, on seotud noorte kuritegevusega ja sellega, kuidas seda üldiselt tajutakse. Äh, ma tahaksin rääkida perevägivallast. me kõik teame, et perevägivald on väga suur probleem ja kahtlemata on kõik äh, sellele vastu. kõik leiavad, et perevägivald on vale. ma arvan, et perevägivald on väga suures ulatuses probleem, mis tuleneb eeskujust, negatiivsest eeskujust negatiivseks eeskujuks võib olla isa. kui isa, ema peksab, siis annab see negatiivset eeskuju, kuid küsimus on ka austuses. Ini-, äh, lapsed ise on muutumas vägivaldsemaks oma vanemate vastu, sest neil puudub austus. lastel peaks olema rohkem austust oma ema ja isa vastu. reedel kavatseb Euroopa Nõukogu hääletada resolutsiooni eelnõu asjus mis puudutab seksistlikke stereotüüpe, mis puudutab täpsemalt seda, kuidas naisi alandaval moel meedias kujutatakse ja seal resolutsioonis arutatakse massimeedia mõju üldiselt ja mõistetakse hukka see, et massimeedia kujutab naist tavaliselt passiivse objektina, passiivse seksuaalse objektina selle asemel, et kujutada teda näiteks emana. kui te tahate, et laps austaks oma ema, siis ei tohiks vastu võtta raportit, kus kirjeldatakse emade kujutamist meedias seksuaalobjektidena. Euroopa Liidu institutsioonid eksivad mõnikord sest me oleme vastu võtnud ka selliseid dokumente, mis negatiivselt mõjutavad noorte ja naiste elu. suur aitäh veel kord kõigile kõnelejatele, kõigile ekspertidele ja proua esinaisele. ka mina jään ootama järgmist võimalust neid küsimusi arutada. aitäh! suur aitäh ka teile, proua Zaborska! ja suur aitäh kõigile, kes selles huvitavas debatis osalesid. ning loomulikult äh, suur aitäh ka meie külalistele, kes täna siia tulid ja debatti panustasid. nüüd aga läheme me oma päevakorraga edasi ja palun äh, teil valmistuda hääletamiseks, sest nüüd algab äh, koosoleku see osa, mis puudutab hääletust. Please take your seats. palun teil istuda oma kohtadele, et me võiksime alustada hääletamisega. ja kõigepealt siis etnilistesse vähemusrühmadesse kuuluvate naiste sotsiaalne integreerimine ja tegemist on raportiga mille kohta meil aprillis oli avalik kuulamine ja kolmandal mail arutas seda küsimust meie komisjon. meie raportöör on äh, proua Parvanova ja ma soovin talle kõigepealt anda sissejuhatuseks sõna, et ta saaks äh, esitada omapoolsed märkused ja alles siis me hääletame. palun, teil on sõna. aitäh, proua president Äh, proua esinaine, ma tahaksin tänada kõiki variraportööre ja kõiki poliitilisi fraktsioone, kes äh, mind aitasid äh, selle väga tundlikul teemal koostatud raporti kirjutamisel ma tean, et meil on olnud väga pikk debatt ja mitte ainult praegu poliitiliste fraktsioonide vahel ja mitte ainult selles küsimuses, vaid tegelikult juba eelmisel ametiajal ja ma olen tänulik kõigile, kes esitasid muudatusettepanekuid, mida kokku on sada nelikümmend ja kõik need muudatusettepanekud on kooskõlas minu raporti üldise joonega ja seetõttu oleme me teinud väga head koostööd selles komisjonis ja me püüame enamikku neist muudatusettepanekutest äh, arvesse võtta, me oleme need konsolideerinud kompromissettepanekute alla ja ma tänan veel kord variraportööre ja ka kõiki koordinaatoreid, kes on aidanud neid äh, ettepanekuid selliselt kokku panna, et äh, meil on võimalik toetada enamikke ettepanekuid, mida meile kolleegid on esitanud. ja ma loodan, et võttes arvesse meie positiivset hoiakut ja seda, kui pühendunud me oleme, on meie komisjonil võimalik see raport heaks kiita ja täiskogu istungil ka avaldada positiivset mõju ja tulevikus teeme me veel head koostööd. suur aitäh kõigile! suur aitäh ka teile, proua Barbanova! Te olete tõesti teinud väga põhjalikku tööd. ja nüüd läheme me hääletuse juurde ning alustame muudatusettepanekuga kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, vastu, kedagi ei ole vastu ja erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromissettepanek neli. tundub, et härra Chauvin soovib teha suulist parandusettepanekut. tänu, proua esinaine. teeksin suulise muudatusettepaneku, et viidata, vii-, lisada viide äh, Äh, andmekaitse osas liikmesriikide õigusloomele. tegemist on väga tundliku teemaga mitmes liikmesriikides ning etnilistes, äh, etniliste andmete kogumine ei ole mitmetes liikmesriikides lubatud ning sooviksin, et lisataks siia viide, et äh, lubatakse sedasorti andmete kogumine. see muud-, suuline muudatusettepanek koosneks kahest sõnast inglise keeles on seal. With the rules on the protection of personal data, je vous proposerai. ning teeksin ettepaneku muuta see lause järgmiseks. With the member states rules on the protection of personal data. Thank you. aitäh. kas keegi on vastu suulisele ettepanekule? ei sellisel juhul me hääletame kompromissettepanekut neli muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. seega me saame minna edasi, vabandust, tagasi muudatusettepaneku kuuskümmend kaks juurde, sest meilt on palutud kontrolli, me kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanekut kuuskümmend kaks ja hääletus on alanud hääletus on lõppenud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks on siiski vastu äh,, tagasi lükatud, sest kümme hääletas poolt, kuid kakskümmend vastu. muudatusettepanek kuuskümmend kaks on tagasi lükatud. me lähme edasi. kompromissettepanekuga viis. kes on poolt? vastu, erapooletuid ja vastu võetud komprom-, eh, kompromissettepanek kuus, kes on poolt? ja see, siin on ka suuline parandusettepanek, kes on vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kompromissettepanek seitse, suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu erapooletuid ja vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuid kontrollime. muudatusettepanek kaheksakümmend kuus ja hääletus on alanud sotsiaaldemokraatidel on üks hääl üle. sotsiaaldemokraatidel on üks hääl üle. ja hääletus on lõppenud. ja me peame hääletama uuesti. nii et hääletus on nüüd alanud. muudatusettepanek kaheksakümmend kuus, hääletus on alanud kuid sotsiaaldemokraatidel on endiselt üks hääl üle. ja proovime kolmandat korda. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kuusteist poolt ja viisteist vastu. edasi kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud üheksakümmend kaks, üheksakümmend kaks on suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kompromissettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. nüüd edasi üheksakümmend kolm, sada ja sada üks on identsed muudatusettepanekud, me hääletame neid korraga. kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. sada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud kompromissettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kompromissettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja nüüd me läheme edasi saja kolmeteistkümnega, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud aga kontrollime ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. edasi kompromissettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. kompromissettepanek kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud nüüd ettepanek seitsekümmend üks. seitsekümmend üks suuline muudatusettepanek teise osa kohta, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. sada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis, osade kaupa hääletamine, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. ja teine osa, kes on, teine osa langeb ära, seega me läheme kohe edasi, sada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nõutakse kontrolli, me kontrollime, hääletus on alanud, sada kolmkümmend neli. ja hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud sada kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada nelikümmend kolm, kes on poolt, sada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud sada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. ja nüüd me läheme edasi, sada nelikümmend seitse ja sada nelikümmend kaheksa on identsed ettepanekud, me hääletame koos, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. nüüd kompromissettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromissettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, teine osa, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nõutakse kontrolli, me kontrollime muudatusettepanek kakskümmend neli, hääletus on alanud. kakskümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. me kontrollime. kakskümmend seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. seega kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime, kakskümmend üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, see on tagasi lükatud. kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend üks, kolmkümmend kaks, kolmkümmend kaks ja kolmkümmend kolm on identsed, korraga hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud nõutakse kontrolli, me kontrollime kolmkümmend kaks ja kolmkümmend kolm hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend kolm ja nelikümmend neli on identsed, kuid langevad ära. nüüd muudatusettepanek nelikümmend viis, nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja nüüd kompromissettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid ja vastu võetud. nüüd muudatusettepanek viiskümmend kolm kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend kuus, kes on poolt, viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend seitse, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja kolm, viimane ettepanek on kolm, kes on poolt, vastu erapooletuid ja vastu võetud. ning nüüd me paneme hääletusele resolutsiooni muudetud kujul, see on elektrooniline hääletus ja hääletus on alanud. jällegi on sotsiaaldemokraatidel üks hääl üle. nüüd on hääled õigesti jaotatud ja nüüd on hääletus ka lõppenud ning kakskümmend üks poolthäält, mitte kedagi vastu, üksteist erapooletut, seega õnnitleme proua Parvanovat. nii et äh, aitäh teile, proua Parvanova ja palju õnne teile. Teie raport on heaks kiidetud. Vi går vidare i... Mingem edasi jätkame hääletust. nüüd me läheme Brita me läheme Brita Tomsoni raporti juurde, mis puudutab tööhõivepotentsiaali arendamist uues jätkusuutlikus majanduses. tegemist on arvamusega. ja selle arvamuse edastame me tööhõivekomisjonile. kolmandal mail me arutasime seda teemat üheteistkümnenda maini sai ava, anda sisse muudatusettepanekuid. meie mm, arvamuse äh, koostas proua Tomson nelikümmend neli muudatusettepanekut ja nüüd ma annan sõnagi talle. suur tänu, proua eesistuja. see on raport tegelikult see on arvamus raporti kohta, millega, milles käsitletakse just tööhõive potentsiaali arendamist naiste jaoks rohelises majanduses. see tähendab investeeringut tulevikku. mul ei ole kahjuks kompromiss muudatusettepanekuid, sellepärast et need muudatusettepanekud, mis esitati, käsitlevad erinevaid teemasid ja sellepärast ei olnud võimalik koostadagi kompromisse, mitte sellepärast, et me ei oleks ühel meelel. suur tänu. ning alustagem siis hääletusega. muudatus üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist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 muudatusettepanek kaksteist, hääletus algas. jälle on sotsiaaldemokraatidel üks inimene rohkem hääletamas, nüüd on kõik korras, hääletus lõppes. see on vastu võetud. kaheksateist poolt, kolmteist vastu. vastu võetud. muudatusettepanek neliteist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 kakskümmend kaks neljas osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neljas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm kahes osas, esimene osa, see langeb ära, kohe teine osa teeme uuesti kakskümmend kolm. Eh, teine osa langeb ära ja me hääletame esimest osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. kakskümmend kolm, esimene osa, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud, kuusteist poolt, neliteist vastu. kakskümmend kuus langeb ära võtame kahekümne viienda poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kahtekümmet seitsmendat äh, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud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 erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, taga, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime kolmkümmend kuus hääletuse. <clears throat> hääletus lõppes, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, kolmkümmend seitse. kontrollime uuesti, hääletus algas hääletus lõppes. see on tagasi lükatud. viisteist poolt, viisteist vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime neljakümnenda puhul hääletus algab. hääletus lõppes, see on vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks, see langeb ära, nii et me läheme edasi neljakümne kolme juurde, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime teist muudatusettepanekut hääletuse algas. hääletus lõppes. see on vastu võetud kuus kaksteist hääletasid poolt, neliteist vastu. esimene muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus langeb ära, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud aga kontrollime. muudatusettepanek kaheksa, teine osa, hääletus algas. hääletus lõppes ja see on vastu võetud, seitseteist poolt, üksteist vastu. me hääletasime eh, teist osa kaheksandast muudatusettepanekust. hääletagem uuesti siis kaheksas muudatusettepanek, teine osa, hääletus algas. hääletus lõppes ja see on tagasi lükatud. neliteist poolt, viisteist vastu. ja üks erapooletu. muudatus üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja siis lõpuks kümme poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. ja nüüd me hääletame lõplikult. hääletus algas, tegemist on nimelise hääletusega. hääletus lõppes. õnnitleme proua Tomsonit. kolmkümmend hääletasid poolt, üks vastu suur tänu, proua Tomson, suure tehtud töö eest. Eh, nästa ärende vi ska rösta i. Järgmine päevakorrapunkt, järgmine arvamus, mida hääletame puudutab Euroopa välisteenistust. tegemist on arvamuse projektiga ning äh, proua Kornelissen tahaks vist sõna võtta, enne kui me hääletama asume. proua Brandner ei ole kahjuks praegu siin ning proua Kornelissen võtab siis tema asemel sõna, palun. suur tänu proua Brandneril sündis just kuu aega tagasi väga ilus tütar ning ta naaseb septembrikuus. ja praegu ma siis asendan teda koos oma kolleegi Ulrike Lunatšekiga. Ulrike äh, töötab pädevas komisjonis, äh, mis puudustab väl-, Euroopa välisteenistust ning juhib seal läbirääkimisi ning äh, praegu on ta saatnud lause, milles on öeldud, et äh, värbamine põhineb äh, tehtud tööl ning selle väärtusel, tagades ka soolise võrdõiguslikkuse ning tasakaalu. see on loomulikult tähtis ja on ka oluline, et naistekomisjonis anname raportööridele Verhofstadtile ning Brokile edasi väga selge sõnumi selle kohta, et on äärmiselt oluline, et sooline süvi-, süvalaiendamine ning sooline sõva, võrdõiguslikkus äh, on kaasatud Euroopa välisteenistusse äh, algusest saati, sest äh, järgnevatel aastatel vastasel juhul peame jälle üle kordama, et ei ole piisavalt naisi, kes meid esindaksid välisteenistuses ning ei pöörata endiselt piisavalt tähelepanu soomõõtmele seega paluksin, et hääletaksite eelkõige muudatusettepanekute kolm ja viis poolt, mis on selle arvamuse südamikuks ning millega edastame raportööridele tugeva sõnumi, suur tänu. Eh, suur tänu, proua Korneliisen. nüüd siis hääletame selle väga olulise arvamuse projekti üle siin käsitletakse täiesti uut organit Euroopa Liidus Euroopa välisteenistust, nii et on äärmiselt oluline, et kohe alguses kaasaksime siia ka soolise mõõtme, nii et hääletus. kolmas muudatusettepanek hääletust ei ole, sest äh, see ei puuduta kõiki keeleversioone, seega muudatusettepanek neli, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kümme erapoolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üks poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. üksteist kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. number kaks, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud The final vote. lõplik hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. laadust liiga kiiresti. nüüd on hääletus lõppenud. ning see on vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, üks erapooletu. nii et palju õnne meile kõigile, ma arvan, kes töötavad soolise võrdõiguslikkuse nimel palju õnne ka proua Kornelissonile! Då går vi till ähm, dagens sist-. nüüd liigume siis edasi lõplik, viimase tänahommikuse hääletuse juurde ja see puudutab nõukogu otsust liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta. selle taustaks on järgmine kontekst, komisjoni koordinaatorid otsustasid maikuus, et muudatusettepanekuid peaks esitama tööhõivepoliitika suuniste ettepanekusse. ning äh, tööhõivekomisjon peaks seda tegema. kolmkümmend viis muudatusettepanekut esitati, neljateistkümnes juuni oli nende esitamise tähtaeg nii et äh, tegemist on arvamusega, mis edastatakse tööhõivekomisjonile ning äh, kui keegi soovib sõna, siis äh, kui tahate teha märkusi enne hääletust, siis palun. proua Kornelissen, palun. Thank you. suur tänu. tahaksin öelda, et on kahju, et et äh, meil ei ole variraportööride koosolekut selles osas olnud, sest kui ma muudatusettepanekuid koostasin, siis tekkis minu ees dilemma, kas äh, esi-, teha ettepanek eraldi soopõhist suuniste osast lisaks tööhõivepoliitika suunistele või siis üritada muuta olemasolevaid suuniseid. lõpuks otsustasin ma mõlemat teha. parem on loomulikult äh, mõlemat korraga teha ja ma arvan, et ka tööhõivekomisjon võiks seda teha. proua Figueredo esitas samuti muudatusettepaneku eraldi soopõhiste suuniste jaoks. me oleme koostanud kompromissettepaneku ning äh, meil on siis eraldi üks soopõhine suunis ning äh, koos teiste selle komisjoni liikmetega oleme esitanud eraldi muudatusettepanekuid olemasolevatele suunistele. tõenäoliselt äh, ei ole vastuseisu sellele, et kõigi nende poolt hääletataks ning et äh, tööhõivekomisjon otsustaks, mida nemad tahavad teha. see oleks äh, turvalisem strateegia, sest kui nad äh, tõepoolest äh, eraldi äh, soopõhise suunise tagasi lükkavad, siis endiselt on meil need eraldi muudatusettepanekud olemasolevatele suunistele. nii et äh, pangem oma munad mitmesse korvi korraga, suur tänu! Eh, tack fru Cornelissen. suur tänu, proua Cornelissen. kas soovib veel keegi sõna võtta? vist mitte. Ah, proua Bauer, palun. Thank you very much, I really highly appreciate. suur tänu, ma hindan väga seda põhjalikku tööd, mis on tehtud. aga mul on mõningaid kahtlusi me peaksime kas äh, nõudma süvalaiendamist või eraldi peatüki, eraldi suuniseid, eraldi lähenemisviisi selles osas. ma olen endiselt veendunud, et süvalaiendamine on siiski parem lähenemisviis. Äh, suur tänu aitäh teie seisukoha väljendamise eest, kas keegi soovib veel sõna, kui mitte, siis peaksime hääletama asuma. alustagem siis hääletusega. muudatusettepanek number neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus vi-, kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitseteist, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksateist, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksateist, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd meil on kompromiss, ettepanek üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend poolteist, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. number üks, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaks, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolm, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. number viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kontrollime üle, number viis, number viis. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatus seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. number kuus poolt. kontrollime number seitsme üle. number seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. number kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. number kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. number üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. number kümme poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. number üksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. number kaksteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. ja number kolmteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd siis lõplik hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud seitseteist poolt, kaks vastu, kaksteist erapooletut. suur tänu ning palju õnne proua Korneliissonile. suur tänu. So, now we have to finish. Då är vi framme vid punkten 13 på föredragningslistan. nüüd siis kolmeteistkümnes päevakorrapunkt, sest elektrooniline hääletus on nüüd lõppenud. ma arvan, et äh, meie arutelu täna hommikul oli vägagi põnev ekspertidega. see puudutas noorte kuritegevust ning meeste ja naiste võrdõiguslikkust sellest vaatepunktist. tahaksin tänada kõiki, kes panustasid sellesse arutelusse võtsid täna hommikul siin sõna, suur tänu kolleegidele, sekretariaadile ning äh, esinaine tänab ka tõlke. et nad aitasid sellel komisjoni koosolekul aset leida. ning äh, kohtume jällegi enne suvepausi juulikuu keskel, siis leiab aset äh, viimane koosolek enne suvevaheaega, mida kõik äh, pingsalt ootavad ja mis selle kõik on ära teeninud. nii et äh, kohtume jällegi juulikuus komisjoni koosolekul, suur tänu!